kõik kolleegid, palun istuge oma kohtadele. Just, just one last minute to all members to veel üks hetk, et kolleegid saaks endale kohad leida. Takes seat So welcome um.... tere tulemast. EKONi paneeli kohtumisele. meil on kaks olulist küsimust täna arutada ma kasutan ära võimaluse igasuguseid ilusaid asju öelda, nagu juhatajal on selleks õigus loodetavasti suudame me piisavalt hästi ära kasutada oma aega, meil on väga head kõnelejad. esimene teema on meil Euroopa Liidu maksupoliitika tulevik ja digitaalmajanduse maksustamine pärast äh, Panama skandaali ja Paradise Papers skandaali. Euroopa Parlament on intensiivset tööd teinud selle teemaga nii uurides küsimust kui ka õigusloomega tegeledes. Teie roll on väga oluline, meie oleme ainult konsultatiivses rollis ja peame nüüd edasi töötama CCCTV ja samuti ka öö, äh, digitaalküsimuste süvalaiendamisega selles valdkonnas me ootame ka direktiivi, kus meil kaasotsustuspädevus oleks ja ootame ka eh, nõukogu edasisi samme riigipõhise aruandluse osas. meie panelistid kindlasti arutavad seda küsimust. enne kui paneeli liikmetele sõna annaks, annan sõna oma äh, lugupeetud kaasjuhile. sooviksid midagi lisada? suur aitäh, härra Volteri. kallid äh, parlamendi liikmed, lugupeetud äh, rahvusparlamentide liikmed, kallid kolleegid. on suur au minu jaoks äh, tänast istungit juhtida Euroopa Parlamendis toimuv parlamentidevaheline kohtumine on oluline, oluline sündmus Bulgaaria eesistumise ajal. räägime maksupoliitikast, eurooplaste usalduse taastamisest, maksuste õiglusest ja sotsiaalsest õiglusest. peame äh, töötama tõhusa ja õiglase maksusüsteemi väljatöötamisega rahvusvahelisel tasandil ning äh, peame tegelema ka äh, muude küsimustega. peame tegelema äh, näiteks ka reeglitega, mis on seotud digitaaltehnoloogiaga, sellepärast on oluline mõelda CCCTV ettepanekule Euroopa Komisjoni poolt, mul on väga hea meel selle üle, et, et asukoha eh, reeglid vaadatakse üle ning eh, võetakse arvesse seda, eh, kus on ettevõtte varad ja kus saadud kasu teiseks, Panama dokumendid äh, on äh, õõnestanud inimesed usku, kodanike usku maksusüsteemidesse kogu Euroopa Liidus. sellepärast arvame, et on väga oluline võidelda rahapesu, maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastu, sest peame kiireid konkreetseid samme astuma selles valdkonnas, aitäh! Uh, suur aitäh teile! ja nüüd annaksin sõna meie esimesele kõnelejale, Valer Mudaliele, kes on taksodi direktor, pead, peadirektor, direktor Euroopa Komisjoni juures. suur aitäh teile, härra esimees, lugupeetud saadikud erinevatest riikidest. ma kõigepealt alustuseks räägiks mõne minuti sellest äh, kahjuks kõnelejal kaob mikrofon ära pidevalt eh,. tahaksin rääkida maksuküsimustest Euroopa Liidus viimase nelja aasta jooksul, mil Jean-Claude Juncker on Euroopa Komisjoni eh, juhtunud ning tahaksin ühtlasi ka põhilised väljakutsed alla joonida eh, Ehm, millega peame tegelema, et praeguse programmiga lõpule jõuda. oleks hea äh, sõnavõttu alustada keskendudes suurepärasele koostööle erinevate institutsioonide vahel, Euroopa Parlamendi ja teiste institutsioonide vahel, samuti ka paljude rahvusparlamentide, liikmesriikide parlamentidega on meil väga tihedad suhted äh, ning äh, see on kahtlemata mõjutanud äh, ministrite nõukogu poolt vastuvõetavaid otsuseid fiskaalküsimustes, nagu te äh, teate, äh, nõuab praeguse, nõuavad praegused reeglid ühehäälset otsust sellistes küsimustes ministrite nõukogult. oluline on siin maksu läbipaistvus, võib öelda, et mandaadi algusest peale eh, õigusloomeliste tekstide vastuvõtmine eh, eh, maksuküsimuste parandamiseks kas või maksualaste otsuste e-, edastamise osal ning riigipõhise aruandluse osal ettevõtete, suurettevõtete küsimustes, samuti ka rahapesu direktiivi, rahapesuvastase võitluse direktiivi vastuvõtmisel ning äh, ka pangandusalase informatsiooni äh, edastamine on selline tegevusalus, mis aitavad maksuasutustel äh, koguda piisavalt informatsiooni, et maksukogumist adekvaatselt hinnata. sellele toetudes pöörab Euroopa Komisjon eriti suurt tähelepanu eh, Euroopa reeglite ülevõtmise ja ellurakendamise osas liikmesriikides ja see aitab ühtlasi teha kõike selleks, et meie liikmesriigid need tekstid adekvaatselt kasutusse võtavad. teine valdkond eh, on puudutab õigusloomeliste ettepanekute tegemist, mis tugevdaks olemasolevat seadusandlust äh, ning agress-, võitleks agressiivse maksudest hoidumise vastu, selles osas võeti vastu kaks direktiivi ning äh, see, nende äh, ülevõtmine toimub liikmesriikides, see peaks takistama ettevõtetele Äh, äh, aitab äh, võidelda maksudest hoidumise vastu suurettevõtete poolt liikmesriikides. kolmas valdkond on seotud selle agenda muude valdkondadega, kus, sest Euroopa Komisjonis me sooviksime Äh, äh, läbipaistvuse ja hea majanduse juhtimise küsimus äh, viia kaugemalegi kui meie liikmesriigid ja sellega seoses oleme teinud väga palju kõike selle, selle nimel, et nõukogu võtaks vastu otsuse, mille ta võttis detsembris vastu, mis võimaldab kolmandate riikide, kolmandaid riike survestada, et nad hea fiskaaljuhtimise tavad võetakse üle nende riikide poolt, mille on välja töötanud siis Euroopa Liit, luues globaalsed standardid selles valdkonnas. ning see teema on äärmiselt äh, tähendusrikas, sest äh, sellised, äh, selle töö lõpetamisel mitte koostööd tegevate riikide nimekirja koostamisel on mitmed riigid äh, avaldanud äh, soovi teha äh, koostööd Euroopa Liiduga ning üle vaadata oma äh, reeglid ja seadused, et need kooskõlla viia Euroopa Liidu standarditega. selliste kohustuste kehtestamisel on võimalik rääkida praktiliselt sajast maksusüsteemist ja kuuesajast kokkuleppest, mis äh, sõlmiti infovahetuse valdkonnas. Need oleks mõne sõnaga meiepoolsed äh, edusammud ning see, mis puudutab nüüd tulevikku, siis on kaks suurt tööd vaja ära teha, esimene neist puudutab ühtset konsolideeritud maksubaasi ettevõtete jaoks, millega teeb tööd praegu Euroopa Parlament ning ootame Euroopa Parlamendi poolset raportit varsti ning eh, teiseks eh, digitaalmajanduse maksustamine, sest eh, sellega on vaja praegu hakata tegelema, võttes arvesse, et paljud ettevõtted muudavad oma eh,, oma eh, ol, eh, iseloomu ning see peaks tähendaks seda, et meil oleks vaja sellist maksubaasi, mis äh, sobituks paremini sellistele ettevõtetele. Need on kaks suurt valdkonda, milles Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentidega abiga, kes äh, vastav, peavad vastu tulema liikmesriikide vastavatele ootustele kodumaadel. meil oleks vaja tegeleda selle parlamendi koosseisu, äh, enne selle parlamendi koosseisu töö lõppu ja enne komisjoni praeguse mandaadi lõppu äh ja nüüd saab sõna Werner Langen, kes on Panama komisjoni esimees, palun. Äh, aitäh, härra esimees. annaksin lühidalt teada sellest, mida Panama paljastuste erikomisjon parlamendis on saavutanud. meil oli kahe tuhande kümnenda tal aastal Wikileaks, Offshoreleaks kaks tuhat kolmteist, LuxLeaks kaks tuhat neliteist, äh, SwissLeaks kaks tuhat viisteist. ning kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal paljastati siis äh, äh, kaks koma kuus terabaiti Panama dokumente. seal oli siis palju-palju informatsiooni näiteks äh, saja, üle saja tuhande äh, varifirma kohta. parlament on kokku kutsunud kaks erikomisjoni, taks üks ja taks kaks selle mandaadi ajal. kaheksandal juunil kaks tuhat kuusteist loodi äh, esimene erikomisjon, mis töötas ühe aasta, seda võib pikendada kolm kuud, seega üks koma Äh, kolm kuud võivad need komisjonid töötada, kaheksandal detsembril kaks tuhat seitseteist lõpetas see erikomisjon töö. senini toimus meil kakskümmend kuus kuulamist, üksteist uuringut koostati ning kaheksa komandeeringut Ühendkuningriiki, Luksemburgi, Maltasse, USA-sse, Washingtoni ja Delaware'i, Portugali, Küprosse, Küprosesse, Šveitsi ning lõpetuseks teist korda veel Maltale öö, tulenevalt meie parlamendi resolutsioonist õigusriigi olukorra kohta Maltal. kuulasime ära komisjoni esindaja mitmel korral, kolm korda käis volinik Moskovitši, kaks korda volinik Jurova ning üks kord ka president Juncker. ja ma arvan, et kui vaadata maksu teemade arengut viimastel aastatel, siis Euroopa Parlamendi tegevus on ka olnud näht-, äh, nähtav ning rahvusvahelisel tasandil võib näha paradigma, nii et ennem oli tavaline, et iga liikmesriik Euroopa Liidus ning mitmed liikmesriigid Euroopa Liidis ning mitmed kolmandad äh, maksuparad-, äh, riigid, maksuparadiisid pidasid sellist maksupettuste tegevust eraldi majandusharuks ei peetud millekski õiglast maksu konkurentsi, vaid üritati, mõeldi selle peale, kuidas oma maksusüsteemi võimalikult hästi ära kasutada kasu saamise eesmärgil oma riigi jaoks. kõige hullem näide oli Luksemburg, aastakümneid oli ta üks põhilisi musta raha pesemiskohti Euroopa Liidus ning meil on mulje, et viimastel aastatel äh, tänu vilepõhjatele on äh, see vaikimiskultuur murtud, paradigma muutus on tõesti nähtav Saulusest on saamas äh, Paulus äh, ka tänu Euroopa Parlamendis aset leidnud protsessidele. tänu, äh, meie koostöö Euroopa Komisjoniga oli selle erikomisjoni töös suurepärane, küsisime kriitilisi küsimusi mis olid öö, Äh, asi seisis eelkõige äh, liikmesriikide taga, mõningad liikmesriigid äh, blokeerisid meie otsuseid, näiteks see käitumiskoodeksi töörühm, mis ei ole Euroopa institutsioon, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriigid, ei soovinud tegutseda, samas nemad just blokeerisid edasist tegevust Itaalia juhtimise all ning äh, äh, nende tegevusest ei, ei olnud teada mitte midagi, ainult päevakord oli teada, mingisuguseid dokumente nad meile öö, äh, öö, ei saatnud. näiteks Hispaania re-, regioonide erinevate maksukäitumiste kohta Äh, see äh, või Luksemburgi kohta, seega äh, koostöö oli seal tõesti vilets, üheksa inimest, keda kutsuti, e, ei tulnud kohale, seega meie uurimisõigus ei ole nii suur kui suuremal osal liikmesriikides, meil mingisugust sanktsioonide kasutamise võimalust ei ole, seega meie üks ettepanek on, et järgmise aluslepingu muutuse ajal me muudame ka seda artiklit, mis puudutab seda erikomisjonide tööd. Rah-, riikide suveräänsus on üks probleeme siin, esimees juba viitas sellele, et meil on mitmeid õigusloomelisi ettepanekuid, mis võeti öö, äh, detsembris öö, äh, vastu näiteks eh, see eh, ettevõtete eh, tulumaksu, ühtne tulumaksubaas, siis riigipõhine aruandlus, vilepuhujad, mitte koostööd tegevate riikide must nimekiri, pärast Panama erikomisjoni tööd oli meil ka konflikt finantsministrite nõukoguga, vähemalt kolm või neli liikmesriiki, neli liikmesriiki blok-, blokeerisid edasiliikumise meie ettepanekute põhjal, ma nimetan need riigid ära ka, üks oli Iirimaa Apple'i tõttu, siis Holland, Luksemburg, juba varasemate maksukaasuste tõttu ning Malta kogu terviksüsteemi tõttu. seega minu arvates kõigepealt peaksime rääkima läbipaistvusest, teiseks koostööst ametivõimude vahel, kolmandaks rahvusvaheliste reeglite kehtestamisest, neljandaks küsimusest, milline tulevik peaks välja nägema, see ei puuduta riiklikku suveräänsust, kuidas siis äh, tulevikus internetihiidusid, Apple'il on näiteks kakssada äh, viiskümmend miljardit dollarit äh, maksuparadiisides, kuidas internetihiidusid äh, saaks ka õiglaselt maksustada, see küsimus on loomulikult liikmesriikide parlamentide otsustada, see on ka arenguküsimustega seotud me ei saa ju Aafrika riikidelt korrektsemalt tegutsemist nõuda, kui me ei suuda kontrollida hargmaiste ettevõtete tegutsemist nendes riikides. suur tänu tähelepanu eest! Thank you uh,. I am sorry, we need to be vabandust, aga peame ajast kinni pidama, sest meil on veel kell äh, üks äh, istung siin ja kell seitse on õhtusöök, järgmisena saab sõna Erik äh, Wörth Prantsusmaa Rahvusassambleest, teil on nüüd sõna. suur aitäh teile, härra esimees. ma tahaksin keskenduda oma sõnavõtus digitaalmajandusele, sest praegusel hetkel võib öelda, et veebiettevõtted on sama võimsad kui riigid teil on tohutud äh, äh, finantsvõimalused suuremad kui paljudel riikidel. Neil on ka võimalus ähm, äh, kogeda, koguda andmeid, neid analüüsida, sorteerida, see annab neile väga erilised võimalused praeguses muutuvas maailmas ja see loob väga palju ebaõiglust Prantsusmaal. pöörame ebaõiglusele väga suurt tähelepanu, kõigepealt ebavõrdsus riikide vahel nagu Alain Lamassoure seda ütles äh, mõned päevad tagasi Prantsusmaa parlamendi finantskomisjonis, ühesõnaga, kus, kes varastavad äh, äh, makse teistelt riikidelt, see ei ole lihtsalt sotsiaal- või maksudumping, vaid see läheb palju kaugemale. loomulikult Wikileaksi skandaal või Paradise Papers ja uurimiskomisjon, millest meie kolleeg rääkis, Eh, saavad eh, tihti eh, suurema tähelepanu ajakirjanduselt meie, rohkem kui meie igapäevane töö parlamentides. praegu tundub nii, et et meid piirab mitmeid erinevaid ettevõtteid Facebookiga, Prantsusmaal on ühinenud pooled prantslased, kolmkümmend miljonit inimest umbes ja see tekitab mitmeid probleeme, miks ettevõte nii vähe makse maksab, kui Google Eh, näiteks eh, suudab eh, kohtus kaitsta ennast kõrgemate maksunõuete eest ja seda võib öelda ka Amazoni kohta. seega oleks vaja, et Euroopa kõigepealt liikmesriikide reeglid ja Euroopa Liidu reeglid, millest rääkisime, räägime edasi, ning OECD reeglid, mina usun tõsiselt sellesse organisatsiooni, sest see loob raamistiku rahvusvahelisele ettevõtlusele. mina usun neisse tõesti ja arvan, et äh, nendega abil on võimalik äh, vastu võtta äärmiselt adekvaatseid otsuseid. praegusel hetkel on nii, et ettevõte, milline tahes oleks nende tootmismeetod, äh, kõiki ettevõtteid maksustatakse võrdselt, meil on vaja suurt läbipaistvust, Prantsusmaal on tehtud palju tööd selle nimel Eh, sest eh, paarkümmend aastat tagasi OECD Euroopa Liit eh, hakkasid rahvusvahelise pettuse vastu tegutsema, kuidas seda süsteemi teistele selgitada, kuidas praegust süsteemi paremini reguleerida ja analüüsida. meie oleme tegelenud ka aastaid juba suur, rahvusvaheliste suurettevõtete maksu optimeerimise vastase võitlusega ja küsimus on nüüd selles, kus asub, kus saab ettevõte oma kasumi, see on keeruline küsimus, võib sellest aastaid rääkida. arvan, et äh, aktsiisiteemalised direktiivid on äärmiselt olulised, meil oleks vaja harmoneerida seda, kuidas äh, kasumeid äh, kalkuleeritakse ning milline on ettevõtluse maksustamine. meil on vaja ka hübriidtoodetest rääkida ning äh, loomulikult oleks vaja karmistada ka näiteks äh, ülekande äh, tasusid ja nii edasi. meil on vaja suuremat fiskaalstabiilsust, Prantsusmaal on seda vaja, võib-olla kõikjal ei ole selliseid vajadusi, sest Prantsusmaal on komme pidevalt reegleid muuta praegusel hetkel igatahes võib öelda, et, et liikumatult jääda ei ole võimalik, sest praegusel hetkel majanduse areng on kiirem kui maksusüsteemi areng ning seda ei ole võimalik aktsepteerida. seega me leiame, et oleks paremini, parem vaja, paremini vaja materialiseerida immateriaalset majandust ning võime sel teemal pikalt rääkida, Prantsusmaa on teinud ettepanekuid, nagu ka teised riigid, mis äh, äh, puudutavad näiteks äh, käibe maksustamise küsimusi, muidugi sellest, see on muidugi väga vaieldav teema ja selle üle ka vaieldakse. sellel on nii häid kui halbu külgi. ilmselt on selge see, et me ei saa jääda ainult ühe punkti juurde, me ei saa, loomulikult aktsiisimaksud on olulisemad näiteks kui käibemaksustamine, kuid on vaja välja töötada äh, tegutsemisplaan äh, pikemas äh, perspektiivis, sest praegusel hetkel on selge, et digiettevõtted on praktiliselt monopoli seisus, nad saavad suuri kasumeid makse maksmata ning nad ostavad kokku ettevõtteid paljudes Euroopa riikides, me ei saa lihtsalt käed rüpes seda pealt vaadata, meil on vaja kõigepealt kiireid lahendusi ning äh, Eh, kui eh, lahendusi ei ole, siis eh, on vaja kasutada vahendajaid, sel juhul on vaja maksustada käivet, kas või tegeleda reklaamiküsimustega ning meil on ka teist tüüpi ettevõtteid, näiteks Airbnb, mis puudutab elamu rentimise maksustamist, elukoha rentimise maksustamist, me peame ka selle küsimusega edasi tegelema et äh, inimene, kes Airbnb kaudu äh, maksustab, äh, vabandust, üürib välja, et inimene, kes tavapäraselt teeb seda, maksustatakse võrdseks. meil on vaja suuremat läbipaistvust, aitäh. järgmisena saab sõna Ahmed Lauai. tema on Panama dokumentide komisjonist Belgia parlamendis Euh, suur aitäh teile, härra esimees, kõigepealt rääkides parlamendi, Panama dokumentidest eh, ning komisjoni eh, töö, mida mul on au juhtida Belgia parlamendis, enne kui ma sellest hakkan rääkima, tahaks rääkida digitaalettevõtetest, tõepoolest on see tõsine probleem. Eh, Amazon näiteks on käive mis on SK, võrdne e-, SK, Belgia SKP-ga ehk nelisada miljardit eurot, see tähendab, tegemist on tõeliste titaanidega ning äh, mina soovitaks tagasihoidlikult seda, et kui me ei ole võimelised Euroopa tasandil äh, mingisugust ühtset baasi äh, looma, siis tuleb hakata maksustama käivet, sest pikk, keskpikas perspektiivis ei ole mingisuguseid lahendusi äh, teistsuguseid lahendusi olemas ja see tähendab äh, seda, et äh, maksu kogutakse riigis, äh, kuhu on suunatud toode või teenus ning samuti tuleks ka tugevdada maksuintegratsiooni ning teame muidugi, et seda teha on väga keeruline. mis puudutab nüüd Panama dokumente, siis Belgia parlament tõepoolest hakkas selle küsimusega üsnagi kiiresti tegelema ning esimene positiivne tulemus oli see, et äh, parlamendi liikmed kõikidest äh, erinevatest parteidest võimaldasid äh, parlamendis hakata tihedalt tegelema maksuparadiiside küsimustega ning hakkasime kahesaja erineva kaasusega tegelema erinevates ettevõtetes Belgias ning eh, Belgia kohtud eh, samuti alustasid uurimist umbes kolmesaja juhtumi kohta. tihtipeale oli muidugi tegemist sama, samade ettevõtete uurimisega, eh, maksumaksjate või ettevõtete uurimisega, ühesõnaga neid küsimusi uuritakse praegu erinevates riigi asutustes, kuid samas ka parlament pidi eh, tegema ülevaate, eh, millised jõud on mobiliseeritud, et eh, maksuparadiiside küsimust uurida, sellega seoses korraldati mitmesuguseid kuulamisi praktiliselt üheksakümne tunni vältel, seda on väga palju, pluss veel erinevaid töögruppe on loodud ning üldiselt kuulati ära ka mitmesuguseid riigiteenistusi, Maksuamet, kohtuinstantsid, erinevad, ähm, tegime koostööd Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendiga, Panam-, härra Langeniga tegime koostööd ning samuti ka äh, Panama äh, aseministriga, kes äh, visiteeris Belgiat ning oli nõus meie küsimustele vastama ning samuti äh, osalesid mitmed erinevad institutsioonid ja organisatsioonid, kes ühel või teisel viisil on äh, tegutsevad äh, finantsvaldkonnas. loomulikult Keskpank, kes on see, kes reguleerib ja kontrollib kommertspankasid ja nagu te teate, väga raske on keeruline sellist petusüsteemi luua lihtsalt tühja koha pealt selleks on vaja tunda institutsioone ja ka seda, kuidas rahapesusüsteem, rahapesu vastu võideldakse riigi tasandil. ühesõnaga praegusel hetkel mm, võib öelda siis seda, et eh, oleme täheldanud esimesi edusamme näiteks vilepuhujate kaitsele äh, samuti oleme näinud edusamme kohtu tasandil, erinevalt Prantsusmaal äh, on Belgias äh, on Belgias kohtunikud, kes tegelevadki ainult finantsküsimustele, ka ja samas tunnevad väga hästi ka tavaõigust. seega äh, me üritame välja koolitada võimalikult palju äh, prokuröre ja kohtunikke, kes tegelevad ainult äh, maksupettuste ja äh, finantsküsimustega. ning samuti teatud riigiteenistusi üritame tugevdada, üritades konkreetseid meetmeid välja töötada erinevate teenistuste käsutusse andmiseks ja samuti rõhume vajadusele kiirendada Euroopa direktiivide ülevõtmist, mille eesmärgiks on tõhusamalt maksuparadiiside vastu äh, võidelda, näiteks tegeliku kasvusaaja identifitseerimine, kas või see äh, UBO äh, registri loomine, millest te väga hästi teadlikud olete, ning meie komisjon ei tegelenud transfer pricing küsimustega, me leiame, et et eh, on, on võimalik välja töötada erinevad sätted, kui me soovime paremini eh, aktiivse maksu eh, programmeerimise vastu võidelda ning samuti on tehtud ettepanek, et et maksukuritegude aegumine oleks kümme aastat, mitte seitse aastat ma eh, ei soovi pikemalt eh, rääkida, aga ühesõnaga on häid samme astutud, tehtud ettepanekuid eh, valitsusele, nüüd valitsusel on teekaart nüüd olemas ning meie parlamenti liikmetena peame jälgima, et nende soovituste elluviimine toimiks hästi valitsuse poolt. aitäh meie kõnelejatele, nüüd annan sõna juhtimise üle härra Kaanevile võtke ka teadmiseks, et järgmine aruteluvoor peaks algama kell kuus, seega me peame tegema väga kiiresti, me ei ole päris kindlad, kas kõik sõnasoovijad ka sõna saavad. palun, härra esimees. Kol-, kolleegid, palun võtke sõna mitte kauemaks kui kaheks minutiks. esimene kaheks minutiks sõnasaaja on härra Staiporos Kreekast. Κάθε φορολογικό σύστημα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας. Της... Aitäh. Meie maksusüsteem peaks olema lihtne, stabiilne, toimiv, tasakaalustatud, võrdne ning see peab toimima tõhusalt, aga aja jooksul on näha, et nende eesmärkide saavutamine on keeruline. uus tehnoloogia toob kaasa ka uusi probleeme. probleemid pigem kuhjuvad. seega me peame välja töötama uued lahendused. mul on neli, siin on neli erinevat valikuvarianti. esiteks võib lihtsustada seaduseid võib ka näiteks alandada käibemaksu Euroopa Liidus, mis tooks, mis tooks kaasa õiglasema finantsraamistiku. teiseks, me peame parandama infovahetust ja koostööd ning paika panema ühtse ettevõtete maksubaasi, et meie areng oleks tõesti ühtlustatum. samuti on meil vaja tõhusamat raamistikku Eh, erinevate eh, eh, maksuparadiiside vastu võitlemises, me peame astuma vastu sellistele fenomenidele nagu need Panama dokumentide paljastused peame vaatama, millised on ettevõtete maksuprofiilid ja see, kus nad makse maksavad mis puudutab digitaalmajandust, siis oleks vaja harmoneerida maksustamine ülemaailmselt nii, et äh, kasumit maksustatakse seal, kus kasum tekib. me peame vaatama ka selliste suurettevõtete käivet, ning tagama, et meie seadused oleks, reeglid oleks karmimad, et maksudest kõrvalehiilimine oleks raskem, aitäh! järgmisena Itaaliast härra Kalev. Thank you, chairman. aitäh, härra esimees. ma arvan, et meil on palju probleeme, aga me ei tohiks alahinnata ka saavutatud progressi. nii OECD-s kui ka Euroopa Liidus. mainiksin kolme asja. riigipõhine aruandlus milles lepiti kokku OECD tasandil, see on ääretult tähtis. automaatne infovahetus, see on revolutsioon maksude kogumises. kaudne maksustamine kolmandaks. me oleme OECD-s kokku leppinud äh, sihtriigi põhimõttes Äh, kaudselt maksustatakse riigis, kus toimub tarbimine. see, see on oluline, see on siis, maksustatakse ju äh, müügi, äh, müüki kahekümne või kahekümne viie protsendi ulatuses, see on mõistlikum maksustamine kui tulumaks. Itaalia puhul, kui vaadata, mida ka Belgia kolleeg just ütles, võib järeldada, et äh, ükskõik mida teha, lõpuks ikkagi äh, jõuame me käibemaksuni, mis on väga äh, sarnane kaudsele maksule. OECD märtsi lõpus tuleb välja oma ettepanekutega riikide jaoks, millised võiks neile olla lahendused ning seal võib näha, et tõenäoliselt peaaegu et ainuke lahendus olekski käibemaks nagu ikka aga kaudsete maksude puhul maksavad asja kinni tarbijad, mitte need veebihiiud. ning teine probleem seisneb selles, et hakatakse maksustama innovatsiooni. kokkuvõttes ju kõik meie riigid üritavad stimuleerida digitaalset innovatsiooni, võib juhtuda me, et me hakkame seda maksustama ning väga keeruline on sellest lõksust pääseda. sellega lõpetaksin, aitäh! aitäh! et kõneajast kinni pidasite. nüüd Kreekast härra Malaros. aitäh. Kreekas lähtume me põhimõttest, et äh, tuleb leida see in-, inimene, kes olukorra on põhjustanud ning välja uurida, millised olid tema motiivid. kui rääkida digitaalmajanduse maksustamisest, siis võib näha, et Euroopa Parlamendil on väga keeruline uurida, mida teevad sellised suured ettevõtted või riigid nagu Malta või Holland või Luksemburg või see neljas riik, mis korralik, korrektselt meie uurimiskomisjoniga koostööd ei teinud. Eh, ning see toob kaasa olukorra, kus suur hulk ettevõtteid viivad läbi sotsiaalset dumpingut ning eh, üüratu hulk raha, miljardeid eurosid, eh, kaob liikmesriikide rahakotist ettevõtted nagu Alibaba, nende käive on umbes Belgia SKT suurune. samas meil ei ole õigust ette kirjutada näiteks Aafrika riikidele, mida nemad ette võiksid võtta selles küsimuses. näiteks Belgias asuv ettevõte võib väga mõjutada hindade kujunemist Kreekas ning viiekümnes 50 Äh, riigis üle maailma, see ettevõte värbab äh, ametnikke, arste, äh, suur hulk sellest, selle ettevõtte tegevusest ei ole lihtsalt korrektne. Kreeka minister üritas vähemalt ajutise lahendusena äh, Äh, kehtestada selliste värvatud inimeste puhul otsemaksustamist. seega me peame leidma mingisuguse harmoneeritud äh, lähenemise äh, digimajanduse maksustamisele, sest riigid käituvad praegu väga erineval moel. Господин Anna Gomes, Европейски парламент. Anna Gomes Euroopa Parlamendist. Мред да се готви господин Бартоло Малта. Why did member states refuse to... miks liikmesriigid ei nõustunud sellega, et kaalutaks viienda rahapesuvastase direktiivi raames ka keskset, Euroopa keskset finantsinspektsiooni? Nad soovivad, et olukord oleks sarnane nagu, samasugune nagu praegu. me ei räägi siin ainult äh, e-, ebaõiglasest äh, maksupoliitikast, vaid sellest, et meil on race to the bottom ja meil äh, ei ole ühtset turgu siin. asi on eelkõige selles, et me aitame, toetame maksuparadiise nii Euroopa Liidus kui mujal pesta näiteks organiseeritud kuritegevuse ka terrorismi jaoks raha. Euroopa Komisjon tegi ka hiljuti ettepaneku tegutseda, et näiteks vähemalt osa sellest rahast ei jõuaks terroristlike organisatsioonideni, näiteks Al-Qaedale, aga liikmesriigid ei soovinud siin midagi ette võtta. vabandust, OECD on küll tore, aga nende otsused ei ole siduvad, Euroopa Liidus peame me tegutsema ning parlamendisaadikutena siin ning liikmesriikide parlamendisaadikutena on meil suur kohustus äh, teenida oma kodanikke, kes meid valisid, me ei tohi enam silmi kinni pigistada. me peame tegema seda kõike, mida siin juba mainitud, ühtne äh, ettevõtete tulumaksubaas, äh, CBCR, me peame tagama ka, et meie otsused korralikult e-, ellu rakendatakse, sest meil on palju ilusaid äh, reegleid küll, aga äh, neid ei rakendata ellu, me peame võitlema äh, maksuparadiiside vastu, selleks peab olema piisavalt ressursse, peame kehtestama ka finantstehingute maksu, peame maksustama digitaalmajandust, robootikat ja OECD-st ei piisa, me peame tegutsema ülemaailmselt aga Euroopa Liiduna saame me aidata olukorra muutumisele kaasa. kõneleja mikrofon lülitus välja. aitäh, härra Malt-, Bartolo Maltalt, siis härra Kaule Prantsusmaalt Malta, Malta. Malta. Malta, palun. aitäh, härra juhataja. alustuseks äh, tahaksin üle korrata meie seisukoha, meie kui riigi seisukoha, meid on siin mitu korda ära mainitud täna pärastlõunal, aga tahaksin välja tuua, et meie maksusüsteem on Euroopa Komisjoni heakskiidu saanud, see, selle on samuti OECD heaks kiitnud. seda ei ole siin täna mainitud kõikides sõnavõttudes, kus meie riiki on mainitud. samuti leian, et jah, Euroopa Liit peaks tõhustama oma võitlust maksudest kõrvalehoidmise vastu, aga meil on reservatsioone, mis puudutavad äh, ettevõtte ühtse konsulteeritud maksubaasi rakendamist ja juhiksin tähelepanu Malta parlamendi arvamusele, mille kohaselt on terve rida meetmeid, mis kahjustavad äh, subsidiaarsuspõhimõtet nagu järgmised. näiteks CCTB on vabatahtlik ettevõtetele, kelle ähm, käive ei ulata seitsesadat miljonit aastas ähm,, see läheb vastuollu CCTB enda reeglitega ja ka muud äh, eeskirjadega ja see tähendab, et äh, liikmesriigid peaksid muutma oma maksumäärasid, meie ei ole sellega nõus, oleme seda meelt, et äh, maksustamine peaks jääma liikmesriikide sõltumatuks õiguseks. ja seetõttu oleme seda meelt, et äh, selline valik, et vähem sekkuvad ähm, lahendused aitavad paremini kaasa CCCB eesmärkide saavutamisele, ilma et nad sekkuksid äh, subsidiaarsuspõhimõttesse ja samuti proportsionaalsusesse, samuti on meil reservatsioon, mis puudutab äh, elatiste mm, vahemit, kus näiteks see mm, sihtriiki müük äh, kahjustab selliste jurisdiktsioonide huve nagu Malta. härra Ebli Prantsuse senatist ja siis Taanist härra Stelgmann. et äh, nüüd lühidalt rääkida, siis äh, me kõik teame, et er-, on eriarvamusi liikmesriikide vahel selle kohta, kuidas äh, digitaal, digiettevõtete maksuküsimusega tegeleda kas äh, seda küsimus äh, näiteks lahendada äh, aktsiisimaksu kasutades, mis võiks keskpikas perspektiivis toimida. mis puudutab Prantsusmaad, siis meie leiame kiire, vajadust kiiret ja lihtsamat lahendust. kas te võiksite rääkida sellest, millised on olnud Euroopa Komisjoni ettepanekud selles valdkonnas, sest teame, et äh, märtsi lõpuks äh, esitatud omapoolse dokumendi selle kohta, kas on olemas äh, mingisugust lootust kiire eripärase lahenduse loomise kohta või mitte. aitäh, härra Stelkan Taanist ja siis Euroopa Parlamendist saab saadik sõna ma loodan, et äh, me saame vastuse sellele väga heale küsimusele, aga suurem osa õigusest, millest me räägime, ei ole enamiku inimeste jaoks arusaadav Euroopa Liidus. see kõik on väga keeruline ja me ei saa eeldada, et nad kõik sellest aru saaksid äh, just sel põhjusel, aga üks neist äh, on minu arvates väga oluline selleks, et suurendada Euroopa Liitu kui institutsiooni ja see on see must nimekiri minu üllatuseks see must nimekiri ei toimi. Äh, ma vabandan, äh, et ma siin kasutasin ebasündsat sõna selle kohta, aga see on ebapiisav. ja sel põhjusel ei suudeta usaldust tekitada Euroopa Liidu kodanike hulgas selles äh, Euroopa institutsiooni ja meil on vaja signaali selle kohta, et Euroopa Liit on valmis usaldust looma selle läbi, et raha hoitakse meie riikides ja võideldakse nende hargmaiste ettevõtete vastu, kes äh, ähm, imevad meid tühjaks äh, ja, ja tekitavad seda ebavõrdsust, aitäh. aitäh, härra Poltank, Euroopa Parlamendi saadik ja si-, sellele proua Bridge. ma näen siin kolleege, kellega kohtusin Prantsusmaal, aga ka Iirimaal, seal on härra Hawken Alan Lamassoor, minu kaasraportöör ja ma ise oleme reisinud äh, ja küsinud arvamusi CCTB kohta. Euroopa Parlament võtab esimese seisukoha vastu tõenäoliselt sel nädalal, loodetavasti komisjonis ja märtsis äh, täiskogul. ja tahaksin öelda, et see seisukoht on, et me peame edasi liikuma ja muutma moodsamaks äh, ähm, ettevõtte maksustussüsteemi, see on kõik iganenud, see on ajast, kus äh, olid vabrikud ja korstnad ja maksustamine on muutunud justkui valikuks, seal on erinevad äh, intellektuaalomandi küsimused, finantsstruktuurid, ettevõtted äh, valivad, kus nad te, kasumit teenivad ja kus nad makse maksavad ja tšetšet-, TB äh, muudaks seda, riigid otsustavad, kus ettevõtted äh, makse maksavad, kus nad äh, kasumit teenivad, see konsolideerimine on võtmetähtsusega. teiseks, seda muudatusettepanekut on vaja muudata selleks, et võtta arvesse ka digitaalne majandus, Euroopa Parlament eelistab struktuurset lahendust, me mõistame vajadust maksustada digitaalseid tehnoloogia hiidusid, samal ajal jah, tegemist on kaudse maksuga, mis võib-olla sobib lühikeseks perspektiiviks, aga eh, struktuurselt eh, hõlmata see otse maksustamisele ka ja ettevõtete maksustamisega ja see eeldab, et eh, püsiva tegevuskoha mõiste mõtestatakse ümber, sest Google kasutab just seda selleks, et hoiduda maksude maks-, maksmisest. ja lõpetuseks kahjuks me ei saa oodata OECD järele, siin on huvide konflikt Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel ja OECD saab edasi liikuda ainult siis, kui Euroopa Liit on juhtrollis. Euroopa Parlamendis me kasutame OECD tehtud tööd selleks, et võtta seda arvesse meie arvamustes, OECD-s poliitilist tahet ei ole. Благодаря, госпожа Перич. Хърватия след днес aitäh, äh, proua Berž äh, Horvaatiast, sellel kolleeg Rootsi. država initsiatiivu Europske komisije o porezivanju digitaalne ekonomije. aitäh. Horvaatia toetab Euroopa Komisjoni algatust nende üheksa õigusloomelisi akti puhul, eriti mis puudutab digimajanduse maja äh,, rahastamist äh,, maksustamist meil on vaja vastu võtta äh, selle jaoks üle Euroopa äh, kehtivad reeglid äh, ning meil on vaja selgelt ka see digitaalse asukoha küsimus Euroopas defineerida. Horvaatia loodab, et äh, kasutatakse nüüd ära see praegune võimalus öö, äh, ühtlaselt maksustada üle Euroopa Liidu kõiki neid digikorporatsioone. me, meil peab olema võimalus analüüsida nende bilanssi ning äh, vaadata täpselt, kuhu nende äh, rahad lähevad. samuti tuleb välja selgitada jurisdiktsioonid, kus, äh, kuhu nad oma maksud suunavad seeläbi saame me palju probleeme Euroopa tasandil lahendada. aitäh, nüüd härra Felten Rootsist ja seejärel Austria kolleeg. aitäh. OECD töö Pepsi teemal on väga oluline tagamaks, et globaliseerumise negatiivsete mõjude vastu on võimalik võidelda. on oluline, et Euroopa Liit teeks koostööd OECD-ga, tagamaks, et liikmesriigid võtavad tarvitusele meetmeid Pepsi vastu harmoneeritult, meil on uued ärimudelid esile kerkimas seoses digitaalse majandusega ja on oluline, et meil on selge arusaam et-, eesmärkidest, nimelt saavutada OECD eesmärgid, me ei peaks looma oma eh, erilahendusi, me peame nägema ennast eh, osana laiemast eh, kontekstist ja maailmast, me peame vaatama, kuidas lahendada ehm, põhimõttelised probleemid ja ka see, et mõisted tähendavad eri liikmesriikides eri asju. me peame kokku leppima mõistetes ja reguleerimisalas, Pepsi äh, kaheksandas kuni üheteistkümnendas meetmes on seda näha, eri liikmesriigiti on tõlgendused erinevad. ja minu küsimus on järgmine, komisjon kas kavatsete selle teemaga edasi töötada ja kui, siis kuidas? härra Rosman Austriast järg, järgmisena äh, Euroopa Parlamendi saadik. aitäh, on tõesti tõsi see, et viimastel aastatel on maksupettuste ja maksudes, maksmisest vältimise vastu hakatud aktiivsemalt võitlema, aga palju on veel tegemata, paljud küsimused on lahendamata. näiteks kui vaadata äh, rahvusvahelist ja riiklikku maksuõigust digitaliseerimise valdkonnas härra Montalier, mind huvitab ka see, kas Euroopa Komisjon on hakanud välja töötama ettepanekuid digimajanduse maksustamiseks, Austria rahandusminister on teinud ka omapoolse ettepaneku siin, mida te sellest arvate, teine märkus puudutab läbipaistvust, see on üks tugevamaid relvasid maksupettuse vastases võitluses, aga ka siin peame mainima, et paljud astutud sammud äh, on olnud liiga tagasihoidlikud, see puudutab äh, riigipõhiseid, äh, riigipõhist aruandlust, eelkõige neljandat rahapesuvastast direktiivi, mis on jäänud liiga tagasihoidlikuks, meil on tegelikult siin tarvis läbipaistvust, avalikustamist, millestki muust ei piisa ning viimane märkus veel, see äh, maksuoaaside, maksuparadiiside must nimekiri, mille finantsministrid äh, avalikustasid, vabandust, aga sellest ei piisa, kui Euroopa riigid sealt nimekirjast välja on jäänud, võtame lõunast Küpros ja Marta, Malta kuni põhja pool Iirimaani välja ning ka USA on millegipärast sellest nimekirjast välja jäetud, aitäh aitäh. härra Kerti Euroopa Parlamendist, aitäh. ja tere tulemast kõikidele meie külalistele. arutelust selgub, et äh, siin on väga sel-, erinevad arvamused äh, äh, Euroopa Parlamendi saadikute ja juhtide ja liikmesriikide esindajate vahel, eriti mis puudutab seda, kust algab ja lõpeb maksualane sõltumatus ja need arutelud CCTB kohta ja muude ettepanekute kohta näitavad seda, aga ma loodan, et jõuame kokkuleppele, sest äh, me oleme valitud esindajad ja kollektiivselt lepime kokku läbipaistvuse küsimuses, härra Langen puudutas oma raportis asjaolu, et Panama doktorite dokumentide uurimiskomisjon, mille äh, lõi käesolev parlament, koges mitmeid äh, tõkkeid, mis tulenesid äh, komisjoni tegudest, samuti nõukogu tegudest, kui me rääkisime sellest, et äh, Euroopa Parlamendi saadikud oleks ligipääs dokumentidele, eriti mis puudutab nõukogu käitumisjuhendi töörühma liikmeid, pidevalt äh, viivitati, ähm, me ei saanud äh, ligipääsu dokumentidele, selgelt äh, siin piiratakse parlamendi rolli ja liikmesriikide parlamentide rolli, aga ma loodan, et siin on võimalik seda kasutada selleks, et tulevikus tagada, et sa, saame teha koostööd Äh, sundimaks institutsioone võtma vastutust ja olema läbipaistvad äh, kodanike eest, äh, kas siis liikmesriigi või Euroopa Liidu tasandil, loomulikult rahvusriikide par-, parlamendisaadikutel on samasugune roll, nagu meil on nõukogu ja komisjoni suhtes, me tahame saavutada võimalikult suurt maksustamise alast läbipaistvust ja me peaksime kollektiivselt töötama selle nimel, et luua süsteem, kus äh, maksustamine oleks kogu Euroopas õiglane. aitäh! me oleme ajagraafikust maas ja seetõttu saan väga lühidalt anna, anda sõna härra Montalier, et ta saaks vastata küsimustele, mis põhimõtteliselt kõik oli ikkagi üks küsimus, niisiis äh, see puudutab teie ettepanekut digitaalse maksustamise osas, palun suur aitäh, mul on üks minut aega, nii et äh, neil paar sõna ainult. jah, me tõepoolest märtsi lõpus valmistame ette ettepanekute paketi, et paremini digiettevõtteid maksustada, ehk siis, et äh, tuleb lokaliseerida nende sissetulekud Euroopa Liidus või isikuandmete kasutamist. see äh, ka on sellel pikaajaline dimensioon, ühtlasi on väga võimalik, et esitame ettepanekud ka lühiperspektiiviks, et läbirääkimiste ajal, mis valmistavad ette eh, pikemaajalisi ettepanekuid, oleks meil kasutatav maksubaas. mis puudutab nimekirja, siis ei ole oluline mitte nimekiri, vaid vastumeetmed on olulised Eh, sest eh, teame, et liikmesriigid pole teinud mingeid edusamme, meie aga Euroopa fondide kasutamise oleme muutnud eh, selle üheks tingimuseks on koostöö tegemine sellises valdkonnas ja meil on vaja loomulikult rohkem läbipaistvust, meil on riigipõhiline, riigipõhine aruandlus, mille soovime vastu võtta kaasmenetlejatega ning need riigid, kes ei soovi olla enam mitte koostöötegijate nimekirjas, peavad eh, näitama võimet piisavat survet eh, avaldada, et reformid ellu rakendatakse ning mis puudutab suveräänsust, siis eh, olen valmis käivitama dialoogi kõigi nendega, kes seda soovivad, sest Läkstis on instrument, mille eesmärgiks on taastada fiskaalsuveräänsus, et, et et eh, ettevõtete poolt eh, liigutatakse küsimus eh, administratsiooni poole, see on ainuke võimalus meie ühistul. aitäh! me peame edasi liikuma järgmise punkti juurde, kolleeg Werner. kolmkümmend sekundit. üks lühike kommentaar. olgu, see on keeril-, keeruline, läbipaistvus on öö, äh, kõige tähtsam, mitte ainult läbipaistvus ametivõimude vahel Äh, vaid ka läbipaistvus äh, kirjakastifirmade puhul äh, näiteks, teiseks need üksik näited, millest ma ei rääkinud, olid need viisad, mida müüd-, müüakse näiteks, kus päritolumaa on kahtlane, sellest, sellega hakkame tegelema järgmises erikomisjonis TAKS kolmes äh, ning ma ootan ka väga teie poolt koostööd. aitäh! jah, aega on ainult üheks väga lühikeseks kommentaariks, meil on järgmise paneeli külalised juba ootamas, me ei saa väga siin äh, aega viita. okei okay,, thank you very aitäh ja tõesti vabandan kõikide kõnelejate ees see näitab, et äh, teemat peetakse kõigi jaoks väga oluliseks ja me peame ühiselt pingutama äh, selle, loomulikult jääme ootama komisjoni ettepanekut ja lugege palun Euroopa Parlamendi raportit CCCTB teemal, aga nüüd lähme edasi teise äh, paneelvestluse osa juurde, see on sama oluline, pangandusliit, Äh, pangaliit, pangaliit, äh, kuidas äh, saavutada tasakaal riskide jagamise ja riskide vähendamise vahel, väga lihtne teema. ja meiega on väga austusväärsed külalised liitunud, e, esimene kõneleja on alles teil siia, aga ma saan vahepeal öelda, et me tegeleme panganduspaketiga, tegemist on riskide vähendamise pakett ja meie töö peaks lõppema õigeaegselt äh, enne kolmepoolseid kohtumisi suvel ja enne aasta lõppu võiksime saada selle teemaga ühele poole ja see riskide vähendamise teema leiab seal käsitlemist, jääme ootama komisjoni paketi ja loodan, et Euroopa Keskpank äh, tutvub sellega ja loomulikult äh, siin on kohal ka ähm, raportöör äh, ja loodetavasti see paralleelmõõde säilib, sest äh, nagu ma ütlesin, riskide vähendamise, vähendamise osa liht-, liigub teise dokumenti, vaatame ka riskide vähe-, äh, riskide jagamist, aga siin nüüd on kohal härra Olivier Gerson, FISMA peadirektoraadi peadirektor, tema saab esimesena sõna ja Olivier, palun. Thank you Uh, very much, Roberto. aitäh. daamid ja härrad, alates aastast kaks tuhat kümme on finantsregulatsioonid ja järelevalve öö, öö, riskide vähendamise ajalugu rohkem kui viiskümmend õigusakti on leidnud hääletamist siin parlamendis, kui me räägime pangandusest, siis oleme oluliselt suurendanud kapitalinõudeid mm, pankadele, oleme loonud suurema puhvri ja vähendanud võimendusi, oleme likviidsusmäärad paika pannud ja nii edasi. Need on nüüd mõned paljudest parlamendi vastu võetud meetmetest oleme samatu äh, panga, pankade päästmise ähm, resolutsiooni vastu võtnud äh,, samuti on MRL-i kõrge nõue nendele fondide vahendite läbipaistvuseks äh,, oleme olnud äh, pangandusliidu, mis põhineb neljal sambal, ühine järelevalve, järelevalvemehhanism alates kaks tuhat neliteist novembrist, äh, ühine ähm, lahendusmehhanism, see jõustus aasta hiljem. ühtne hoiuste tagamise skeem, mis on praegu kaalumisel nõukogus ja käesolev siin Europarlamendis ja öö, veel ühine süsteem. selles viimases meetmes on ministrid kokku leppinud aastast kaks tuhat kolmteist ja see hakkab kehtima kõige hiljem üleminekuperioodi lõpus kaheksa, mis on, kestab kaheksa aastat, mis puudutab riskide jagamist, meil on ühine päästefond, seda, see on kaitstud ja siin ka lähtutakse sellest üleminekuperioodist, kõik need meetmed aitavad kaasa Euroopa pankade eh, kapitali ja likviidsuspositsioonide paranemisele ja Äh, tagavad äh, pangandussektori parema järelevalve, käivitades äh, protsessi, millega ähm, te-, tehakse pangad kergemini mm, päästetavaks, kas see tähendab, et kahjude vähendamine on lõppenud, ei ole, riskide vähendamine? kaks tuhat kuusteist võeti nõukogus vastu teekaart, see kehtib ka täna, vähemalt komisjon arvab nii, ja see näeb ette, et riskide jagamine käib käsikäes täiendava riskide jagamisega ja seda oleme ka teinud. komisjonil on, on välja käinud kaks tuhat kuusteist lõpus ambitsioonika riskide jagamise paketi tänu parlamendi jõupingutustele ja järgnevatele eesistumistele nõukogus on meil lootus, et kohe kolmepoolsed kohtumised algavad käesoleval kevadel eesmärgiga läbirääkimised lõpetada, kui võimalik, juunikuuks aga igal juhul enne käesoleva aasta lõppu kas me oleme pangandussektori teinud riskivabaks, selgelt mitte. aga see peaks ka meie eesmärk olema. pangandusega äh, kaasnevad riskid, äh, muidu ei ole tegemist pangandusega. mida me peame tegema ja mida me oleme ka teinud, on äh, pangandussektori vastupidavust suurendada, et see oleks paremini valmis, neil oleks parem riskihaldussüsteem kogu Euroopa Liidus ja sellel põhjusel komisjon leiab, et riskide vähendamine ja paremini riskihaldus äh, võimaldavad äh, minna edasi ka suurema riskide jaganemisega ja võtta tarvitusele riskide jaganemise mehhanisme, nagu ka täiendav riskide vähendamine ja sellest võidavad kõik. tahaksin lisada, et me mitte äh, praegu ainult ei täida kaks tuhat kuusteist äh, teekaarti, vaid me ületame selle eesmärki, mis puudutab riskide vähendamise meetmeid, mida nähti ette selles äh, teekaardis. nagu härra Galtieri just mainis, üsna pea tuleb välja ambitsioonikas viivislaenude pakett, mida see teekaart ette ei näinud ja mis meie arvates osutub väga tulemuslikuks täiendavas riskide vähendamises. ja me arvame, et ka teekaardi teiste osade osas on vaja ähm, teha edusamme, eriti mis puudutab riskide jagamist. oktoobri Pangandusliidu teatis pakkus välja ühe kompromissi ja ma kutsun parlamenti üles äh, võtma vastu raport, mille põhjal äh, saab minna nõukoguga konkreetsetele läbirääkimistele, tahaksin mainida, et komisjoni ettepanek tundub olevat täielikult kooskõlas äh, raportööri ideedega, tahaksin tunnustada siin seda suurepärast tööd tema poolt ja samuti äh, parlamendi ähm, suundadega, aga esimese äh, faasi äh, mõte on see, et likviidsusabi ei hõlmaks esimeses faasis enam äh, riskide jagamist, see on äh, üks selle äh, võlusid, aga seda tuleks arvesse võtta ka Eh, seda, et eh, me oleme ka selles osas eh, ületanud teekaardi eesmärke, sest kui need ideed ellu viiakse, siis al-, protsessi alguses on riskide jagamist vähem ja riskide vähendamist rohkem. lõpetuseks me peame edasi liikuma ka public backstopiga see ei ole mingi vaidlusalune poleemiline küsimus, äh, kõik tea-, nõustuvad sellega, et seda on vaja, ka ministrid ähm, on sellega nõus olnud, mida varem see kehtestatakse, seda varem ähm, pangandusliit äh, stabiliseerub ja ähm, muutub äh, oluliseks osaks ma-, rahandus- ja mm, majandusliidust, oluline on pangandusliit lõpule viia komisjoni selle mandaadi ajal ja leiame, et meil on võimalus seda teha nüüd, pärast äh, president Tuski teekaarti, aitäh! Thank you very much, now I give the floor to Norbert Brackmann. ma annan nüüd sõna Norbert Brackmannile, kes on äh, Saksa Bundestagi äh, liige. aitäh, kolleegid! me soovime äh, tugevdada pankade vastupanuvõimet ning aidata liikmesriikidel kaitsta oma pangasüsteemi. pangaliit võib siin kaasa aidata. seetõttu soovib ka äh, äh, Saksamaa oma pangasüsteemi Euroopa tasemelt rohkem kaitsta. aga meil on siin ka puudujääke, näiteks nagu öö, pangad, mida, mis öö, kannatavad viivislaenude all, me peame tagama, et pangad tulevikus enam rumalalt ei käitu. miljardeid eurosid on pankades neid viivislaene, see on tõesti liiga palju ning Euroopa hoiuste tagamise skeemi öö, üks eeltingimus on see, et väheneks märkimisväärselt äh, viivislaenude hulk. me ei saa astuda teist või kolmandat sammu äh, enne, kui me ei ole viivislaenude hulka palju vähendanud ning äh, taganud, et tulevikus sellist probleemi enam ei teki me ei saa äh, paika panna hoiuste tagamisskeemi, kui me neid riske pole vähendanud ning lahendanud olemasolevaid probleeme. ma arvan, et Keskpanga öö, äh, öö, äh, suunised on siin meie tegevuse heaks aluseks. ma ei hakka nüüd ütlema, et arvama, et äh, Euroopa Keskpank on ületanud oma mandaati pärast nende, nende suuniste paikapanemisega, aga ma hoiataksin äh, nende leevendamise eest või äh, juhtumipõhise tegutsemise eest, meil on vaja tõesti karme standardeid, et vältida viivislaenude jõudmist pankade bilanssi ning meil tuleb lahendada olemasolevate ühislaenude probleem. seda ennem äh, hoiuste tagamise süsteemi. Saksamaalgi on tõsiseid probleeme, näiteks äh, e-, eelisolukorras on äh, riikide võlakirjad äh, mis võib ka tekitada probleeme, äh, kui me räägime riskide äh, jagamisest. Need võlakirjad ei ole ka ju riskivabad, nagu viimane kriis näitas. me peame vaatama ka äh, riigi võlakirjade osakaalu pankade bilansis. komisjoni suunised ei ole asendus äh, kindlatele reeglitele miks riikide võlga peaks kohtlema teistmoodi võrreldes äh, eraisikute võlaga? Äh, aga ma tean, et paljude riikide jaoks on see ettepanek keeruline, meil aga on vaja pangaliitu äh, Euroopa pangasüsteemi tugevdamiseks. ei oleks esimene kord Äh, kui, äh, kui äh, maja ka-, kukub katusest saadik kokku, sest vundament ei ole piisavalt tugev, seega meil on vaja pangasüsteemi tugevdada. aitäh! järgmisena saab sõna Vincent Eble, kes on Prantsuse Senati finantskomisjoni liige. härra esimees, lugupeetud kolleegid, kõigepealt aitäh teile selle eest, eelnevate sõnavõttude eest, enne kui ma räägin Pangandusliidust, tahaks öelda, et väga huvitav oli kuulata arutelu parlamendi, Euroopa Parlamendi liikmete ja, ja liikmesriikide parlamentide eh, liikmeid, nii me võtsime parlament, Prantsuse parlamendis vastu ka Euroopa Parlamendi eh, majanduskomisjoni liikmeid, see on oluline, sest see aitab meil mõttevahetust tihendada liikmesriikide parlamentide Euroopa Liidu parlamendi, Euroopa Parlamendi vahel Eh, pangandusliit eh, on oluline, et vähendada riski liikmesriikide pankadele, me peame eh, jagama seda riski, seega ehm, on loomulikult seotud pangandusliidu loomine mitmesuguste küsimärkidega. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrist peale on räägitud ühtse järgmissüsteemi loomisest meie senatis äh, oleme seda äh, toetanud, võttes vastu Euroopa äh, vastavasisulise resolutsiooni ning leiame, et see peaks olema osa esimesest sambast, finantskomisjon rõhutas eriti kolme punkti, kõigepealt kindlustuse lisamine esimesse sambasse, teiseks riiklike resolutsioonide süsteemide harmoneerimine tundus meile äärmiselt tähtis selleks, et ühtse resolutsiooni süsteemi äh, vastu, süsteem vastu võtta. teiseks rõhutasime, kui oluline on kaasata liikmesriikide parlamenti äh, äh, jälgija rolli ja ärgem unustagem, et artikkel kolmteist nõuab meilt selle äh, rolli täitmist. mis puudutab nüüd Pangandusliidu teist sammast ja eriti resu-, ühise äh, ühine kontrollisüsteem ning äh, samuti on äh, ühise järelevalvesüsteemi äh, loomine Eh, oluline osa hmm. eh, lisaks sellele on ka eh, selline muudatusettepanek väljendas muidugi meie muret selle kohta, kui suur osa, kui suur panus peaks Prantsusmaa poolt minema kriisi, ühtsesse kriisilahendusfondi ja ähm, praegused äh, äh, äh, panused ju tähendavad seda, sellised panused tähendavad ju vähemat panust Prantsuse majanduse finantseerimisse. samas aga see garanteeriks euroala stabiilsust, samas aga aitaks rakendada ettevaatusmeetmeid. senised arutelud, mis on toimunud Euroopa garantii, pangahoiuste garantiide süsteem, Äh, on äh, arenduses olnud äh, ning ähm, me oleme kohtunud Euroopa Ühtse Kriisilahendusfondi esindajatega ning sellega tagajärjel leiame, et selline kriisilahendusfond oleks samm edasi, sest aktsionärid või asjaga seotud isikud peaksid kõigepealt ise tegelema võimalike eh, kaotustega, ilma et pöördutaks kohe komisjoni ja nõukogu poole. Eh, samas aga Prantsuse pangandussektor nagu ka teise euroala riikide pangandussektor eh, on äärmiselt kontsentreerunud ning ning juhul, kui tekib probleeme, siis tuleks kasutada kriisilahendust, mitte likvideerimist kus äh, on no, oluline ka riikliku garantiifond, mis on, muutus äh, olul-, äh, kohustuslikuks pärast kolmekümnenda mai kaks tuhat neliteist vastu võetud direktiivi. ning kolmas pangandusliidu sammas Eh, näeb ette komisjoni poolsed otsuste edasist arengut, senat, eh, Prantsuse senat tervitas komisjoni poolseid ettepanekuid eh, teatud reservatsioonidega, esimene ehm, esimene ettepanek puudutas Prantsuse panganduspoolset panust seitse miljardi euro eest, et luua lisagarantii olemasolevatele Prantsusmaal, seega kui selline teeb deposiit võimaldaks äh, usaldust suurendada Euroopa kodanike eest, tuleks selle finantseerimismeetod ka äh, tegelema sellega, kuidas äh, tegeleda likviidsusküsimustega kõikid erinevates süsteemides. praegusel hetkel on selge, et ähm, süsteemi saab toetuda alles, töötada alles siis, kui suudetakse vähendada pangabilansis mittetoimivate eh, vahendite olemasolu, meil oleks eh, vaja tegeleda eelkõige riski vähendamisega, meil oleks eh, vaja võimalikult hästi kasutada deposiitide garantiifondi. suur aitäh ja järgmisena saab sõna Paolo Guerrieri Itaalia senatist, aitäh teile kõigepealt oleks oluline öelda seda, et pangandusliidu lõpuleviimine on oluline samm, et vähendada praegust finantsilist äh, killustumist ära hoida euroalal. et äh, idiosünkraatilised äh, Eh, šokid ära hoida. lisaks sellele eh, eh, tuleb tegeleda erakapitali võimalustega finantsšokkide ärahoidmisel ning oleme kõik nõus sellega, et ainuke võimalik lahendus oleks leida rahuldust, rahuldav kompromiss Äh, aitaks ühest küljest tasakaalustada, teisest küljest äh, võimaldab äh, paremat ümberjagamist. ning mis puudutab viivis laenusid, nende mõju riiklikule suu-, riigi suveräänsusele, peame mõtlema selle peale, et praegusel hetkel tehakse juba suuri jõupingutusi, näiteks Itaalia puhul näiteks Monte de Paschi kapitaliseerimine ja eh, see tähendab seda, Now, further progress on this front is likely to derive from the strong, stronger policy already established by the single super, supervisory mechanism that occurs. meil on küll ühtne järelevalvemehhanism, aga teisalt majanduskasv tõenäoliselt aitab ka vähendada viivislaenude hulka, sest paljud keerulises olukorras ettevõtted rabelevad sellest välja. samas äh, äh, riigivõla osakaalu vähendamine pankade bilansis oleks mõistlik ning äh, aitaks edaspidi äh, ajada ettevaatlikumat poliitikat, aga selle meetme jõustumine peaks olema järk-järguline ning kalibreeritud, et minimeerida selle negatiivset mõju. aga äh, riigivõla osakaalu vähendamine Äh, äh, äh, riigivõla vähendamine, vähendamise mitmekesistamine võiks aidata kaasa tarbijate valikuvõimaluse suurendamisele. teine pool, see riski jagamine, minu arvates on mõistlik luua Euroopa hoiuste tagamise äh, süsteem, ma mõistan, et Euroopa Komisjoni ettepanek äh, on mõistlik, sest see avaks äh, see võimaluse paika panna kompromiss riskide jagamiseks. samal ajal aga ei jagata mingisuguseid minevikus äh, äh, äh, kaotatud rahasid. see, et öö, minnakse üle osalisele riskide jagamisele, aitab kaasa riskide vähendamisele, see, seda on oluline mõista, aga teisalt Äh, äh, ei, ei tohi ära unustada likviidsusfaasi, komisjon on läinud siin äh, päris kaugele, et arvesse võtta nii moraalset ohtu kui seda pärandiohtu. stabiilne pangaliit oleks mõistlik lahendus selleks, et vähendada ka riigivõla taset SKT-st. meil on vaja kehtestada suuremad piirangud riikide eelarvepoliitikale, me võiksime äh, tugevdada neid võlareegleid meie stabiilsus- ja kasvupaktis, aga me ei tohiks äh, panna paika mingisugust automaatset või poolautomaatselt äh, võla restruktureerimisprogrammi riigivõla jaoks, sest see lihtsalt aitaks kaasa finantsstabiilsuse vähenemisele see tooks kaasa uue ebastabiilsuse. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et minu arvates see kompromissi tehniline tehni-, kompromissi tehnilised komp-, komponendid Pangaliidu jaoks on olemas, puudu aga on poliitilisest tahtest, loodetavasti suudame jõuda kompromissile pangaliidu asjus, mis oleks kõigile vastuvõetav, sellest võidaks mitte ainult euroala finantsstabiilsus, vaid ka meie kodanikud, aitäh! suur aitäh, palun teile, härra kaasesistuja. suur aitäh! Te ja e, olete meile sellise mm, kiiruse peale pannud, et mul pole üle minuti midagi öelda. riski vähendamine on loomulikult oluline teema. leian, et oli väga loomulik keskenduda rohkem riski jagamisele, aga mõlemad teemad on omavahel seotud ja võrdselt olulised meie pangandussüsteemi stabiilsuse ja meie liidu sotsiaalmajandusliku arengu jaoks Bulgaaria ja Bulgaaria eesistumine Euroopa Liidus. soovivad äh, mõlema äh, teemaga kompromissi leida ning teeme tööd Euroopa Komisjoni ettepanekuga, äh, et pangandusliitu lõpule viia. suur aitäh alustagem äh, siis äh, meie kolleegide sõnavõttudega, kellest esimene on Maria Luisa Albuquerque, tema on Portugalist. suur aitäh teile selle eest, et äh, mulle andsite sõna. tean, et aega on väga vähe. mina osalesin Ecofini ja Eurogrupi kohtumisel ning oli periood, mil tehti kiiri, kiiresti mindi edasi kriisivastaste meetmete väljatöötamisele ning eh, eh, mitmed tänased argumendid kõlasid juba kaks tuhat kaksteist ja kolmteist. ma saan väga hästi aru, et on oluline riske maandada ja samuti ka eh, ja, ja riske jagada, kuid mis puudutab panga hoiuste garanteerimise fondi, siis äh, Äh, peame äh, mõtlema, kuidas sellega edasi liikuda, pangandusliiduga lõpuleviimisest oleme väga kaugel ja äh, ometi oleks see väga oluline, et suurendada finantssektori usaldusväärsust ja kindlust. juba kaua aega on intressimäärad väga madalad olnud ning see annab, teeb pankadele raskus, tekitab pankadele suuri raskusi ähm, äh, oma tegevuse finantseerimiseks ja tihtipeale mõned riigid ka äh, lämmatavad äh, rahavoogusid, mis võiks tekitada suuremaid raha, suuremaid investeeringuid, meil oleks vaja uut pangandusmäärust ja me peaks mõtlema ka selle peale, millised äh, Eh, mõjud ole, eh, mida eh, teha selleks, et mitte liiale minna ja mitte last pesuveega välja visata. Timo Haranga Soomest, palun. Thank you, Mr Chair um.... suur aitäh, esimees. nagu nõukogus seda juba nähti ja võib-olla ka siin, on suured eriarvamused selle kohta, kui kaugel me pangandusliidust praegu oleme, arutame riski eh, küsimusi, riski vähendamise küsimusi veel paar aastat, aga me ei saa lubada, et reformi lükat-, lükataks eh, veel edasi. ja, ja samuti ka Kapitaliturgude Liidu, eh, mis on Pangandusliiduga seotud, et ka see, selle loomine lükataks pidevalt edasi miks mitte vastu võtta teistsugune lähenemine, miks mitte näiteks äh, äh, võimekate äh, koalitsiooni mitte lüüa, luua, sest need, kes soovivad, võiks edasi, juba edasi liikuda riski jagamisega, need, kes ei ole ühinenud, näevad, mis kasu sellest võib tekkida ja ühinevad hiljem. alternatiivid need, kes arvavad, et võivad teineteist usaldada, et mitte karta viivis laenude küsimuse lahendamist, võivad ühes jätkata, see oleks stiimul teistele jätkamiseks. tean, et see on prokova-, provokatiivne küsimus, aga tahaksin saada sellele tõsise vastuse. suur aitäh! ja Ernest de Langen. Ester. Ester de Langen, vabandust. ma ei teadnud nimi uh,. Quite surprising but uh, thank you very much. suur aitäh, see oli küll üllatav teie poolt see pöördumine, ma arvan, et uh, sõnavõtud, mida kuulsime ja need, mida siit uh, saalist kuulsime, näitasid, kui keeruline see teema on. ja mina raportöörina tervitan uh, komisjonipoolset avaldust äh, ja teatist, äh, mis soovib järk-järgulisemat äh, lähenemist esialgsele ettepaneku suurendatud tingimuslikkusega erinevate faaside vahel ning arvan, et kui suudetakse leida kompromiss, siis see kompromiss on kuskil kolmnurgas, millest üks on ajastust, teine on sisu see puudutab siis seda, kui ambitsioonikas soovitakse olla likviidsusküsimus ainult või sellele edasiminek ja millistel tingimustel see toimuks. ning äh, fakt on selles, et äh, kui praegu soovitakse olla sisuliselt väga ambitsioonikas ehk, ehk siis äh, minna vastastikususe suunas, siis Äh, paljud ütlevad, et äh, tingimuslikkus peab suurenema, see võtab rohkem aega, kui soovid kiiresti alustada, siis võib jääda, ainult jääda likviidsuse juurde ja äh, teine ja siis arutada seda, kas tingimuslikkuse nõuded on täidetud. aga asja teeb veel raskemaks see, et nagu praegusel hetkel nagu, nagu Hollandis öeldakse, või võrdleme õunupirnidega, meil on sajad erinevad süsteemid, mis toimivad liikmesriikides, väga palju on erisusi. me tegeleme sellega, aga konvergents käib väga aeglaselt, nii et eh, kui ma kuulen, et prantslased eh, ütlevad, et eh, Prantsuse pangandussüsteemile läheks see seitse miljardit vastu, loomulikult on inimlik, et soovitakse et, et soovite saada erandit, mis lubaks teil saa-, katta ka null koma viis protsendi hoiustest ja mitte null koma seitse, ühesõnaga lähtekohad on erinevad. minul on väga hea meel selle üle, et kõik kolm põhikõnelejat mainisid nii viivislaenusid kui, kui ka eh, riskilaenusid. peame nende teemadega küsima, kui tegelema kui me soovime selle eh, ainult likviidsustoetuse juurde jääda ning üks lisakomplikatsioon on veel see, et ainult eh, osa meie pankadest eh, on Euroopa kontrolli all, teised on Euroopa raamistikus, aga riik, järelevalveasutuse kontrolli all. ma ei taha demotiveerida, vaid rõhutada lihtsalt seda, kui keeruline see teema on ja arvan, et kuskil sellest kolmnurgast me kompromissi leiame, aitäh, Ester. ainult üks äh, kõneleja ütles seda. jah, see lihtsalt ei äh, juhtu, kui kõik öeldakse, ütlevad, äh, et midagi ei juhtu ja üks ütleb, et juhtub, siis seda võib-olla ei kuulata. Kristo sai kuuras Rahvaparteist. aitäh esimees, hoolimata süstemaatilistest sekkumistest institutsioonide, valitsuste ja järelevalveasutuste poolt endiselt äh, on äh, suurte probleemidega vastastikku äh, pangandus liikmesriikides, erasektor ja tohutu hulk viivislaenusid on Eh, problemaatiline, on, muudab keeruliseks eh, eh, pangandusliidu loomise. meie tegevus selles valdkonnas algas kaks tuhat neliteist, eesmärgiks on riskide vähendamine ning poliitika, mis aitavad olemasolevat järelevalvemäärust tugevdada, mil mm, millel, mis tähendaks seda, et äh, üritatakse välja arendada äh, sidusad lähtekohad, äh, üritades ära hoida sekundaarturgude tekitatavaid nõrkkohti. ning äh, see tähendaks seda, et kriisilahendusfondil oleks äh, oma eelarverida, mis äh, äh, aitaks võima-, vajaduse korral ka Euroopa Investeerimispangast saada toetust. praegusel hetkel oleks vaja vastastikust mehhanismi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 Rumeenia on samuti selleks astunud mitmeid samme. me peame äh, siht- ja päritoluriigi äh, äh, finantshuvisid täp-, äh, võrdselt arvesse võtma ning samuti hoolitsema finantsstabiilsuse eest Äh, finantssüsteemi äh, puhul tuleb kaitsta stabiilsust mitte ainult euroalas, vaid terves Euroopa Liidus. Rumeenia leiab, et õiglaste konkurentsitingimuste kehtestamine euroala riikide ning äh, Äh, ülejäänud liikmesriikide vahel on äh, hädavajalik, ei tohiks olla mingisugust diskrimineerimist ning äh, riikide suveräänsust ei tohi siin kahjustada meil peab olema süsteem, millega aidata pankasid, kui nad satuvad rahv-, raskustesse, võlakoorma vastastikustamine äh, ja jagamine võib siin äh, aidata probleeme lahendada Rumeenia soovib, et leitakse ikkagi tasakaal euroala riikide ning äh, nii-öelda kandidaatriikide vahel, see on meie jaoks kõige tähtsam, aitäh. aitäh. Herbert Luke, ECR, Euroopa Parlament. aitäh, härra esimees. härra Brockmann oma sõnavõtus täiesti õigesti viitas sellesse, et katus ei pea, kui vundament on katkine meil on Eedise puhul peame me silmas pidama, et, et riski tuleb äh, vähendada ning paremini hallata. siin kojas aga kardetakse ka seda, et Eedisi võib kaasa tuua uusi ohte, uusi riske. Neid tuleb aga vältida sest äh, kriiside puhul saab ähm, äh, sest ainult siis saab kriiside puhul äh, takistada riskide levimist. kui raha voolab välja meie hoiuste tagasimise süsteemist, siis võib eh, sellega eh, riigis riskid eh, suureneda, see on aga täiesti unustatud Euroopa Komisjoni mõjuhinnangus räägitakse küll olemasolevatest riskidest, kuid unustatakse ära see, et Eestis võib kaasa tuua uued riskid, mis on täiesti kontrollimatud pangasüsteemides, mis on praegusel hetkel võib-olla stabiilsed. kriisi puhul ei räägi e, e, rahasummadest, vaid usalduse kriisist just teatud riikide puhul, kui usaldus kaob, võib e, kaasneda pangajooks, mille, mis toob kaasa süsteemse kriisi ning Eedis võib seda olukorda veelgi hullemaks muuta aitäh, härra Gerasimus Palulas, Kreeka. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Τραπεζική Ένωση όπως είναι γνωστό από... Aitäh, härra esimees. Pangaliit, nagu me teame, on üks märkimisväärsemaid äh, tulevikukavasid Euroopa Liidu jaoks. seal on kolm sammast, ühtne järelevalve, ühtne juhtimine kui me räägime pankade tervisest ning siis ka võimaliku finantsabifond. esimese sambaga on oldud juba enam-vähem edukas, aga kui me räägime usalduse tõstmisest Euroopa pangasüsteemi vastu, siis peame me paika panema ka hoiuste tagamise süsteemi. meil on vaja seda kolmandat sammast, kuigi nagu öeldud, esimese kahe puhul on edasi jõutud, meil on vaja kõiki kolme. mõningad riigid nagu Holland ja Saksamaa ütlevad, et see tuleks, sellega tuleks viivitada, aga komisjon selle asemel, et oma algset kava tugevdada, räägib hoopis selle neutraliseerimisest teatud määral Kreeka positsioon koos teiste riikide positsioonidega on see, et me toetame tõelist pangaliitu, mis aga ei sünni ilma tõelise usalduse äh, äh, kindlustamiseta, kui me räägime hoiuste tagamisest. aitäh, Jaanis Unkants, Läti. aitäh suur tänu võimaluse eest paari minuti jooksul selgitada Läti seisukohta pangaliidu asjus. kõigepealt tahaksin toetada seda mõtet, et pangaliit tuleks ikkagi lõpule viia, samas on meil vaja vastu võtta riski vähendavad meetmed. täpsemalt sooviksime me kõrgemat harmoneerimistaset et ühtsed mehhanismid oleks tõhusamad. teiseks toetame me riski vähendamist, kuigi selleks on vaja pangasektori õigusakte suuresti muuta. me sooviksime, et need seadused võetaks vastu äh, võimalikult kiiresti ning meil on vaja leida ka tasakaal pangaregulatsioonis äh, pankade puhul, mis kuuluvad rahvusvahelistesse konsortsiumitesse. siis see, mida juba siin mainiti, Euroopa hoiuste tagamise süsteem. see tuleks üles ehitada järk-järgult ning süsteemi tehtavad maksed äh, peaksid aitama kaasa süsteemi tugevdamiseni nii, et äh, see toetaks finantsstabiilsust ning et äh, lõhutaks ka side pankade ja riigivõla vahel. me soovime ka süsteemi, millega öö, oleks võimalik äh, riigi võlakirju kasutada selleks, et süsteemi stabiliseerida. meil on vaja lo-, loomulikult selle kohta detailsemat analüüsi. härra Felton, Rootsi. aitäh. Äh, olukord Euroopa pankades on väga erinev, viivislaenud on peamine probleem ning öö, äh, oluline võimalike uute ohtude tekkimise põhjus. ma tean, et äh, väga keeruline on parandada kõiki vigu, mis praeguse olukorra tekitasid no, riskide jagamise lahendus ei ole realistlik, enne kui me ei ole parandanud mineviku vigu. riskide vähendamine on riski jagamise puhul hädavajalik, muidu seda teemat äh, käsitleda ei saa. riski jagamine halbade laenude jaoks oleks äh, võib-olla mõistlik, aga Äh, äh, me ei saavuta turgude usaldust ilma, kui me varasemaid vigasid pole parandanud. aitäh! kõigepealt tuletaksin meelde, et ühtne äh, päästemehhanism ning järelevalvesüsteem on meil paigas. meil saame kehtestada lisakapitali nõudeid pankadele, me saame kehtestada järelevalve, isegi pankadele, mis võivad läbi kukkuda, see on riski vähendamismeede, meil on ühtne öö, resolutsioonisüsteem, no laseksin teil järele mõelda, milline riik oleks edisest kasu saanud, kui ta oleks ennem kriisi olemas olnud. Need ei ole need tavalised kahtlusalused riigid meil on, meil on ka viivislaenudega probleeme, aga ka teiste varadega samamoodi ning ükskõik, millise meetme me vastu võtame ning ma toetan tegelikult komisjoni paketti, siis lõpuks on oluline see, et meil oleks äh, järelevalveamet, mis on äh, kaugenenud liikmesriikidest ning mis saab äh, erapooletult analüüsida pankade olukorda uusi riskileevendusmeetmeid meil praegu laual ei ole kahjuks. see EEDIS ei ole mitte ainult riskileevendus, vaid ka riski vähendusmeede. sellel on ennetav mõju öö, ähm, turgudele ning aitab kodanike usaldust tõsta me peaksime lõpetama ideoloogilise lähenemise ning paremini üksteist mõistma. minu arvates komisjoni ettepanek on võimalik, et ka oluline instrument ning me ei peaks seda MPL-i mitte kiirendama, vaid see tuleks paika panna korrektselt, me peame vaatama, mis on teises sambas pankade kohta ning mis on esimeses sambas ehk siis õigustik, mille vastu võtavad äh, re-, reeglid, mille võtavad vastu ju parlamendid, mitte järelevalveamet. seega meie süsteem peaks äh, andma äh, õiget motivatsiooni süsteemile, sektorile. mis puudutab riigivõlga, siis pärast Baseli kokkulepet leidsime, et äh, see äh, riski jagamine ei ole mõistlik, see vähendab meie konkurentsivõimet, me peame nüüd ka pärast komisjoni äh, nõuandeid mõtlema, kuidas järk-järgult EIS ellu rakendada, et leida õige tasakaal riskide vähendamise ja riskide ennetamise vahel ning siis me peame olema ka piisavalt ambitsioonikad ning äh, äh, viima tõesti lõpuni selle olulise elemendi meie pangasektori jaoks. aga parlamendid peavad ka andma omapoolse panuse valitsustele, meil on nüüd võimalus tegutseda, me ei tohiks seda käest lasta. järgmisena Olivia vist soovib öelda paar sõna no.. aitäh, härra esimees. räägin väga lühidalt. tundub, et kõik toetame eh, pangandusliidu lõpuleviimist, aga meil ei ole sellest sarnane ettekujutus. sarnases ja tempost ei ole samuti sarnane ettekujutus. ma olen nõus sellega, mida üks eelkõnelejatest öeldis ja tahaksin tervitada äh, tahaksin tervitada kolleegi, kes äh, osales Ecofinis, kus mina esin-, äh, osalesin samuti härra Bahniega. ühesõnaga, meil on vaja edasi liikuda, kiiresti edasi liikuda äh, ja olen nõus sellega, mida te ütlesite selle kohta, et riski jagamine tugevale alusele toetudes nõuab ka vähem vahendeid ja eelkõige nagu seda juba ütlesin, EDIS-i esimene faas äh, tähendab, et äh, äh, jagatakse sarnases, sarnases faasis riske sarnasel hulgal. mul on kahju, et härra raportöör Langen ära läks me peame endalt küsima, kas me tõesti soovime olla ainuke piirkond maailmas, mille, millel ei ole viimistletud pangaliitu. ja siin mainiti viletsat vundamenti katusele, me peaksime veel korra ümber mõtlema, kas me soovime seda vundamenti ka rünnata me peame seda arutelu küll pidama, aga me peaksime seda pidama siis, kui meil on olemas toimiv pangaliit. ning see arutelu peab käima koos sellega, et kas, kas me öö, äh, soovime turvaliste varade süsteemi või ei, või ei me võime jääda ainukeseks maailmas, eh, kui küsida näiteks hiinlastelt või ameeriklastelt, siis nemad eh, soosivad seda. Baseli komisjonis on sellest räägitud kakskümmend seitse aastat, seda seetõttu, et mitte ükski suurem öö, eh, öö, majanduspiirkond pole null riskimäärast valmis loobuma. meil on seda vaja, kui me soovime stabiilset majandus- ja rahaliitu Äh, kõikidel nendel küsimustel on ka seos äh, viivislaenudega me oleme kolmandiku võrra viimase kolme aasta jooksul vähendanud viivislaenude osakaalu Euroopa Liidus. kõige suurem hulk nendest vähenes eelmisel aastal seda aga seetõttu, et makromajanduslikud tingimused on paremad, sellel ei ole väga palju seost sellega, mida me oleme ise teinud. sest meie kavad hakkavad realiseeruma alles praegu ju. kvantifitseerimine on delikaatne teema, me võime ju nüüd öelda, et millest te räägite, me oleme riski palju vähendanud, viivislaenude osakaal on alla viie protsendi, hakkame siis riske jagama seega riskide vähendamise kvantifitseerimine ei ole minu arvates öö, õige viis pidada mõistlikku arutelu. küsimus on siin pigem selles, kas meil on öö, süsteem, kuidas hallata piisavalt riske. selle tõttu me tulemegi välja selle paketiga, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta nõukogu teekaardiga peavad kaasas käima ka edasised sammud, mis oleks Äh, piisavalt tugevad ka viivislaenude valdkonnas. sellega tegeleme lähinädalate jooksul juba. aga see arutelu on oluline nõustun ka härra Brackmanniga, tuleb lahendada mineviku probleemid, aga me peame seda arutama, mida see täpselt tähendab ning mida tähendab ka see riskide vähendamine täpsemalt